ja seetõttu on just kriisiaegadel vajalik kiirete tõhusate vahendite rakendamine selleks, et äh, taastada majandust kõikides Euroopa Liidu piirkondades. härra president, suur tänu, proua Kadenbach. sellega on praegune arutelu lõppenud, hääletus leiab aset minitäiskogul maikuus Brüsselis. nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. see on ka viimane meie päevakorras täna. tegu on suuliselt vastutava küsimusega ja see puudutab erimeetmeid põllumajandusturgude jaoks. ja komisjoni nimel saab sõna vastav volinik, me natukene aega ootame, kuni komisjoni esindajad on oma kohad sisse võtnud. ja Stefan Le Foll, küsimuse autor, saab kõigepealt sõna. Euh, la... austatud härra president, nüüd hakkame lõpetama täna õhtuseid arutelusid, kell on juba hiline. kõigepealt tahaksin ma vabandada põllumajanduskomisjoni esimeestes, kes ei saa täna meie eh, seas siin olla ja seda põhjustel, millega te kindlasti kursis olete. ta ei saanud eh, kodust siia sõita osalemaks meie aruteludel siin Strasbourgis. see küsimus, mida me arutame, on seotud kriisiga, mida, mis puudutab põllumajandussektorit, nii nagu ka kõiki teisi sektoreid ja me teame, et Äh, väga suuresti on tõusnud hinnad ja vähenenud äh, põllumeeste sissetulekud, see puudutab teravilja tootmist, liha tootmist, äh, sealiha, loomaliha ja puudutab see ka ja seda ma ütlen Paolo de Castro, Castro nimel, oliivõlitootjaid ja mis puudutab ja puudutas väga ulatuslikult ka piimatootjaid ja piimasektorit seoses selle kriisiga ja hindade langemisega soovib äh, parlamendi põllumajanduskomisjon pöörduda äh, komisjoni poole, et teada saada teada koheselt ja tulevikku silmas pidades, et kuidas oleks võimalik leida väljapääsu sellest kriisist ja eriti, millised võiksid olla need meetmed, mida kasutada lähikuudel selleks, et aidata põllumajandustootjaid ja et toimida niimoodi, et äh, põllumajandusturud oleksid vähem volatiilsed. ja äh, keskendudes täpsemalt piimakriisile et kui kaugele on jõudnud nende meetmetega, mille üle võeti vastu parlamendi ja nõukogu poolt ja kuidas on lood selle kolmesaja miljoni euroga piimasektori jaoks? ja see on väga tähtis, sellepärast et kui me võtame vastu mingisugused meetmed, siis me peame teadma ka, et kuidas neid tulevikus rakendatakse. ja nii, nagu ma ütlesin, et kõik, kõiki tootjaid puudutab praegu see väga tõsine kriisiolukord turgudel ja sellega seoses oleme me esitanud selle küsimuse ja üritame leida vastuseid läbi tururegulatsioonide ja läbi viisid, et kuidas oleks võimalik vältida turgude volatiilsust. kui hinnad tõusevad, siis mitte keegi ei kaeba. ja esimesed on äh, põllumajandustootjad, kes ei kaeba, vaid äh, tarbijad on need, kes esimesena sõna võtavad. sellepärast, et see piirab nende ostujõudu äh, ja see mõjutab kõiki Euroopa eh, tarbijaid ja nende põllumajandustoodete ostujõudu, aga kui hinnad langevad, ja langevad pidevalt ja siis karistatakse sellega põllumajandustootjaid, nende sissetulekud vähenevad ja see puudutab otseselt ka nende suutlikkust investeerida, investeerida tulevikku. investeeringud on väga suured põllumajandusse ja äh, investeeringute amortiseerumine võtab väga pikka aega. ja seetõttu põllumajanduskomisjon ja tema president Paolo de Castro on esitanud äh, küsimuse põhiliselt välja toonud kaks punkti, need piimameetmed, et kas te saaksite meile mingisugust informatsiooni selle kohta anda ja teine küsimus, lisaks piimale on vaja rakendada turgudel veel teisigi spetsiifilisi meetmeid. ja lõpuks küsimus, mille me tahaksime esitada, on see, et kuidas keskpikas perspektiivis kavatseb komisjon ennetada selliseid kriise, vältida selliseid kriise ja hindade langemist ja läbi milliste turureguleerimise mehhanismide saaksime me öelda või piirata ühelt poolt olnud äh, nii äh, väga tugevat hindade tõusu ja hindade langemist just eriti. kuidas komisjon näeb seda küsimust ja kuidas ta vastaks nendele kolmele küsimusele? piimafond, äh, piimakriisi perspektiivid ja üldisemas plaanis, kuidas komisjon kavatseb käsitleda seda hindade langemise turgude volatiivsuse küsimust. suur tänu! Komisario... suur tänu, härra Le Foll! ja volinik Tšiolos, teil on sõna vastamaks äh, küsimusele, mille esitas härra Le Foll. aitäh, president. tahaksin tänada kõigepealt härra De Castrot ja härra Le Folli, kes esitasid selle küsimuse eh, põllumajanduse komisjoni nimel. Nad tõstatasid selle küsimuse ning andsid võimaluse meil siin seda arutada pean tunnistama ka, et põllumajandustootjate sissetulek on kahe tuhande üheksandal aastal kõvasti kahanenud ning juba kahe tuhande kaheksandal aastal nende sissetulek kahanes. nii et tegemist on olukorraga, mida on harva Euroopa turgudel ette tulnud minevikus tegemist on olukorraga, mis on tekkinud ka kontekstist, kus Euroopa turud on aina enam avatud maailmaturgudele ning äh, see järgneb ka reformidele, mis viimasel ajal ühises põllumajanduspoliitikas läbi on viidud. on tõsi ka, et praegune kriisiolukord puudutab eelkõige just piimasektorit ning eelmisel aastal nägime seda läbi raske olukorra, millesse sattusid sellesse, selle sektori tootjad. eelkõige just tootjad, kes asuvad piirkondades, kus piima tootmine on oluline mitte ainult põllumajandussektorile, vaid üldse kogu majandustegevusele ning tööhõivele nendes maapiirkondades. ja just nimelt selles kontekstis on Euroopa Komisjon võtnud meetmeid eelmisel aastal, ühelt poolt kasutades sekkumismeetmeid turgudel, takistamaks seda hindade langust, me oleme mobiliseerunud suure eelarve, enam kui nelisada miljonit eurot rahandamaks äh, neid sekkumismehhanisme, aga nagu härra Le Foll seda märkis, nähti ette ka kolmsada miljonit eurot andmaks võimalus liikmesriikidele toetada kõige rohkem kahju saanud äh, piimatootjaid. nii et äh, see otsus võeti vastu eelmisel aastal. otsuseks oli anda liikmesriikidele võimalus panna paika kriteeriumid, mille alusel nad jagavad need vahendid laiali ning sellest lähtuvalt suunata vahendid eelkõige just kõige rohkem kahju saanud tootjatele. ning äh, pean täpsustama ka, et need kriteeriumid pandi paika liik-, liikmesriikide poolt, komisjon ei seadnud mingisuguseid eeskir-, ettekirjutusi, liikmesriigid peavad, pidid neist vaid teavitama komisjoni, nii et võin teile nüüd öelda, et kõik liikmesriigid, nii palju kui ma tean, on teavitanud komisjoni oma otsusest rakendada meetmeid, nad määrasid kindlaks kriteeriumid, mille alusel nad jagavad need vahendid laiali ning see jagamisprotsess saab alguse peagi, kuni juunikuuni on liikmesriikidel võimalus seda alustada. nagu ma ütlesin, oleme võtnud ka sekkumismeetmeid turgudel selleks, et tasakaalustada olukorda turgudel ning ma arvan, et praegune olukord näitab meile, et sedasorti sekkumismeetmed on olnud tõhusad, sest hinnad on stabiliseerunud, loomulikult mingisuguseid kõikumisi veel on, aga need on täiesti mõistlikud, täiesti normaalsed äh, turukõikumised. nii et äh, pärast neid esimesi sekkumismeetmeid saabub abi peagi tootjateni. nii palju siis äh, meetmetest, mis on juba vastu võetud konkreetsetes sektorites. kordan siin ka üle, nagu ma juba ütlesin põllumajanduskomisjonis hiljuti Euroopa Parlamendis. kuna eelmisel aastal tekkis väga eriline olukord, tahan ma volinikuna põhineda sellest lähtuvatel õppetundidel ma ei taha, et äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reform, mis mõjutab olulisel määral põllumajandussektorit, ma ei taha oodata seda reformi kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat selleks, et välja tuua spetsiifiliste meetmetega piimasektori jaoks. Nendest ettepanekutest äh, räägin ma täpsemalt äh, kõrgetasemelise töörühmaga, mis äh, tuli kokku selle küsimuse lahendamiseks. juunikuus esitab ta oma tulemused ning seejärel teen ettepaneku korraldada arutelu nõu-, põllumajandusministrite nõukogus ning seejärel ka parlamendis, põhinedes nendel tulemustel ning äh, hiljemalt aasta lõpus, võib-olla sügisel, tulen välja ettepanekutega, mis võimaldavad meil võtta erimeetmeid piimasektoris ja mis võimaldavad meil tulevikus vältida nii palju kui võimalik äh, sedasorti kriisiolukordi. seega üritame leida lahendusi mitte ainult lühemas, vaid ka keskpikas ning pikas perspektiivis. ning loomulikult äh, teeme järeldusi ka teiste põllumajandussektorite jaoks, millesse on vaja sekkuda. kindlasti tulevikus saan teile anda üksikasjalikumat teavet äh, selle töö osas, sest komisjon jälgib hoolikalt äh, turgude arengut erinevates sektorites ning põhinedes äh, meetmetel, mis me praegu saame võtta, eelkõige just äh, turvavõrku tagamiseks, üritame me vältida, et sedasorti tule, et sedasorti olukorrad tulevikus korduvad, nagu priimasektoris praegu on. suur aitäh teile, kuulan hoolega küsimusi, mis teil võivad tekkida ning lõpus vastan neile suur aitäh, volinik. nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad. kõigepealt härra Jaar Rahvapartei nimel. suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik Tšolos, lugupeetud kolleegid. põllumajanduspoliitika uued meetmed on äärmiselt olulised ja samuti põllumajanduspoliitika võrgustiku tugevdamine on äärmiselt otsustava küsimusega. aastani kaks tuhat seitse, kahe tuhande kaheksanda aasta alguses me, poliitika oli selgelt äratuntav. me näeme, et meie põllumajandustooted on ähm, muutunud soodsamaks ja põllumajandustootjatel oli stabiilne sissetulek, kuid samas me näeme ka, millised on puudused, nimelt hindade väga suured kõikumised on karistanud eelkõige põllumajandustootjaid. ja kõikides valdkondades tuleb tulevikus arvestada hinna äh, kõikumistega, mitte ainult piimasektoris. selleks, et paremini hakkama saada selliste kõikumistega äh, turul, on meil vaja meetmeid põllumajanduspoliitikas, millega saab kiiresti ja ilma bürokraatiata ja järjekindlalt äh, reageerida. seetõttu ma kutsun üles äh, eksporttoetusi äh, ja teisi sekkumismeetmeid mitte ära kaotama. Need peaks, neid peaks kasutama ajutiselt, mitte pidevalt, aga kui me vajame neid sekkumisvahendeid, siis peavad nad olema ka valmis kasutamiseks. tuleb Äh, leida selliseid meetmeid, mis vastaksid äh, turu olukorrale. seda on ka tootjate ühendused äh, tihti maininud, ma loodan, et komisjon mõtlevad järele parema mm, seadusandluse osas mida, mille osas nad on ka vastavaid lubadusi teinud ja et me peaksime rohkem suunama oma tähelepanu meie põllumajandustootjatele ja tarbijatele. suur tänu ja nüüd äh, saab sõna härra Tarabella sotsiaaldemokraatide nimel. tänan, härra president, härra volinik. ma olen igati nõus teie esimeste sammudega, mis te olete nüüd põllumajandusvolinikuga teinud ja meil on väga hea meel olnud näha teie soovi äh, ja te olete mõistnud seda, et turgude volatiilsus on äh, põllumajandustootjate tuleviku suur vaenlane, sellepärast et nad ei näinud enam äh, tulevikuvõimalusi ja investeeringud, mida kõige nooremad teevad, ka need investeeringud ikkagi võtavad kakskümmend, kolmkümmend aasta. see suur volatiilsus äh, just täpselt kuus kuud tagasi koos Stefan Folliga ja teiste kolleegidega kirjutasime me alla muudatuse, muudatusettepanekule üheprotsendilise suurendamise osas, et oli ületoot-, tootmine ja nii edasi, aga kakssada viiskümmend, kakssada kuus poolt ja kakssada kuuskümmend vastu, sellega ei nõustutud. aga te räägite, et on kõrgetasemeline töörühm, kes on kokku tulnud, aga mida ma nüüd Äh, kuulsin, jah, muidugi, et need on väga targad ja kenad inimesed, seal on tootjad, aga on ka edasimüüjad. ei tohi unustada ka seda, kes on nüüd kahe vahel et töötlejad on ju veel tootja ja edasimüüja vahel ja nemad on just see, need, kes kõige, kelle kasumimarginaal kõige et kelle kasumimarginaali ka see puudutab, nii et ma tahan olla kindel selles, et ka neid ei unustataks. ja see volatiilsus puudutab kõiki majandussektoreid, põllumajandussektoreid ja mitte, mitte ainult piima. ja äh, töötlejad ja öö, äh, kes kasutavad toorainet, siis nad tihti pöörduvad teiste, teise tooraine poole ja ja kui olukord normaliseerub, ei pruugi nad selle esialgse tooraine poole tagasi pöörduda. nii et väga tähtis on, et kutsutakse ellu sellised reguleerivad mehhanismid, mida põllumajandustootjad tõesti südamest ootavad. suur tänu, Mark, roheliste nimel kolm ja pool minutit, härra Hosling härra volinik praegu on äh, maal küll suhtelisel rahu äh, valitsemas, kuid mitte sellepärast, et äh, põllumajandustootjad oleksid äh, rahul, vaid sellepärast, et nad on masenduses. me peame nüüd leidma lahendused äh, olemasolevatele probleemidele. vastasel korral võivad pro protestid jõuda väga kiiresti jälle Brüsselisse piimasektor on selline sektor, kus on vaja väga kiiresti viia paranduse sisse, ma olin ka vastaval konverentsil, kus mulle öeldi, et jah, need ettepanekud on huvitavad, kuid sellest ei piisa piimasektori kriisi lahendamisele. me peame siin vaatama, me peame vaatama kuidas ähm, kvootide äh, muutmiste äh, lahendada, sellepärast me nägime, et tulemused ei olnud sugugi positiivsed. me peame ka vaatama, kuidas äh, Euroopa Liit saaks selgemaid reegleid turgude jaoks koostada. me peame arvestama ka finantskriisiga, ka põllumajandussektoris hetkel me näeme, et äh, põllumajandussektoris on äh, tegu äh, väga suuremahuliste probleemidega, sest me näeme, et kui, kui ma näen, et Suurbritannias mõningates piirkondades ehitatakse ähm, ettevõtteid, piimandusettevõtteid, kus on kaheksa tuhat lehme, samas aga väikseid ettevõtteid suletakse arvukalt, siis see avaldab väga negatiivset mõju laiemalt piimandussektorile, siin on tegu ju ka töökohtadega. õige on see, et meie põllumajanduspoliitika peab olema suunatud ka maailmaturule. põllumajandustootjad on praegu kaubandusahelas kõige nõrgemaks lüliks. Nemad on need, kes peavad äh, kõikide arengute negatiivse mõju kinni maksma ja seetõttu meil on vaja väga selgeid äh, reegleid selle kohta, kuidas põllumajanduspoliitikat äh, paremini reguleerida. me peame vaatama kaugemale Euroopa Liidust, me peame vaatama, kuidas teistes piirkondades äh, selliseid probleeme lahendatakse. me peame rahulikult asja arutama ja seda peaks ka kõrgetasemeline töörühm tegema. me peame õppima teiste kogemustest. Kanadas näiteks on äh, väga hea äh, mudel välja töötatud, mis peaks olema eeskujuks nii meie tarbijatele kui ka meie põllumajandustootjatele. me peame ka põllumajanduspoliitikas äh, tähelepanu pöörama piirkondlikele turgudele. sest eksporditoetusi ja sekkumispoliitikat ei saa vaadata pikas perspektiivis kui tavalisi meetmeid, me peaksime uusi meetmeid välja pakkuma. suur tänu! sellega on nüüd ähm, fraktsiooni nimel kõnelejate voor lõppenud, aga nüüd saab sõna veel SR-i nimel proua Nikolson. Uh, aitäh, president, kõigepealt tahaksin tänada teid võimaluse eest äh, pidada seda väga ajakohast arutelu. hiljuti tabas äh, põllumajandussektorit tõsine kriis ning mitmed põllumajandustootjad Euroopa Liidus on pidanud vastu seisma tõsistele hindade kõikumistele põllumajandusturgudel ning äh, iga aasta olukord sageli muutub tõsisemaks ning väljub meie kontrolli alt ja seda näiteks nafta hinna tõusu tõttu ning ülemaailmse finantskriisi tõttu. kahe tuhande kaheksanda, kahe tuhande üheksanda aasta kriisi mõjud Euroopa Liidus tõid kiiresti kaasa tõsise olukorra me võtsime siiski kasutusele mitmed äh, turutoetus, toetamismeetmed ning mingil määral see parandas olukorda. paljud piimatootjad aga sellest hoolimata kaotasid oma töö ning oma sissetulekud. minu arvates peame võtma kahepoolse lähenemisviisi omaks, selleks et üritada leevendada nende hindade kõikumiste mõju tootjatele. esiteks peame paika pandma minimaalse äh, kaitsevõrgu kõikides äh, sektorites, mis on vastupidav, ning teiseks me peame tagama, et äh, õigete vahenditega oleme me suutelised kiiresti ning tõhusalt reageerima ka tulevastele kriisidele. praegu räägitakse palju parlamendis ning mujal sellest, et põllumajandustootjatel on vaja korralikku sissetulekut nende toodangu eest see teema on oluline nii tootjate kui ka tarbijate jaoks. ning äh, põllumajanduspoliitika muutmine annab meile võimaluse neid probleeme lahendada. loomulikult oluline ka mitte kahandada meie äh, põllumajanduspoliitika ja põllumajandussektori konkurentsivõimet, aga me peame olema suutelised reageerima kriisidele põllumajanduses, stabiliseerimaks turud ning tagamaks õigeülased sissetulekud põlluharjatele suur aitäh, Jim. nüüd oleme lõpetanud äh, sõnavõtuvooru fraktsioonide nimel ning äh, järgmisena saab sõna kaheks minutiks härra Papastamkos. austatud kolleegid tahaksin kohe alguses mainida põllumajandusturgude ebastabiilsust ning kõikumist ning äh, mõningate põhitoiduainete hindade ebastabiilsust. see olukord äh, ei puuduta mitte ainult tarbijaid, vaid ka tootjaid, kes selle olukorra tõttu kannatavad. seetõttu minu arvates on ühine põllumajanduspoliitika poliitika, mis peab võimaldama meil konkreetsemaid meetmeid võtta. põllumajandussektor ei saa ju põhineda mitte ainult äh, turu reeglitel. seda on vaja Euroopa tasandil toetada ning ma näen väga selgelt, millised on mõningate kolleegide argumendid, kes nõuavad äh, paremat ligipääsu turgudele nende riikides valitseb suhtumine, mida võiks kirjeldada kui egotsentrilisena või patriootilisena riigi turu sekkumismeetmed ei võimalda meil tagada seda turvavõrku, mida siin mainiti. meil on vaja lisameetmeid, meil on vaja suuremat paindlikkust ning tõhusust meetmete rakendamisel selleks, et tagada just nimelt turgude stabiilsus kriisiolukorras. ühises põllumajanduspoliitikas on vaja ette näha ka rahastamismehhanismi, mis võimaldavad võidelda kriisi vastu, näiteks kriisihaldusfond niiviisi võiks seda ju nimetada. ning selleks on loomulikult vaja tagada ka täiel määral läbipaistvus tootmisahela, tootmisahelas mitte mingil juhul ei tohi me piirduda reformidega, mis viiakse läbi pärast kahe tuhande kolme, kolmeteistkümnendat aastat. lisaks piimasektorile on olukord tõsine ka mujal ning erinevates Euroopa piirkondades. aitäh, austatud kolleeg, kaks minutit ka härra Tabatšile. <clears throat> Domnul Tšulus, az eddigi vita is megmutatta, hogy nagyon összetett aitäh! arutelu, mis aset leidis, näitab väga hästi, et tegemist on äärmiselt keerulise probleemiga. härra Tarabella ning härra Nicholson ning ka mõned teised kolleegid mainisid asjaolu, et kõik need probleemid on seotud tootmisahelaga seotud probleemidega, mida mainiti Jose Bove raportis. tegemist on probleemiga, mida Euroopa Liit ei ole suutnud lahendada. kuidas võrdselt jagada kasumid tootjate, töötlejate ning tarbijate vahel? ma olen nõus härra Tšoolusega, me peame leidma tasakaalu. on neli võimalust lahenduse leidmiseks. me peaksime kindlasti tegema lõpu neoliberaalsele lähenemisele, mis seisneb selles, et igasugused sekkumismeetmed likvideeritakse. me peame vaatama, kas need meetmed on vajalikud või mitte. on ka üks teine võimalus, nii-öelda Ameerika stiilis reguleerimine, selleks, et võidelda tootmistsüklite vastu. aga me peame kõike seda kaaluma, arvestades turu kõikumisi Polce Italiana on internetipõhine äh, põllumajandustoodete börs, tegemist on hea eeskujuga, me peaksime vaatama, kuidas sedasorti meetmeid saaks äh, ka meil kasutada. kahjuks Baltimaades ei oleks see võimalik. oleks võimalik näiteks luua ka näit-, mõni, mingisugune põllumajandustoodete hindade seirekeskus. see on ka üks variant härra Tšoulus mainis võimalust luua fond võitlemaks riskide vastu. kahjuks teraviljasektoris oleks see väga kallis meede, aga igatahes ma nõustun austatud volinikuga, et me peame kaaluma kõiki võimalusi, sest praegu ei suuda me piisavalt turge kontrollida. aitäh, härra Tabatši! ma ei näe härra Wojciechowskit. teda siin ei ole. seega saab härra Dante poole kaheks minutiks sõna. Merci, monsieur le president tänan, härra president, härra volinik, põllumajandus, ja te teate väga hästi, on selline majandussektor, millel on oma eripära, ja johtuvalt sellest riigipoolne sekkumine võib teinekord olla vaja, vajalik ja isegi soovitav põllumajandustootjate, tarbijate ja kodanike huvides. ja äh, riigipoolne sekkumine selles sektoris on õigustatud nii Euroopa Liidus kui teistes maailma riikides kolmel põhjustel. kõigepealt äh, põllumajandustoodete eripärast tuleneb see, et turud on ebastabiilsed ja need on mittekaubanduslikud toot-, mida, mida põllumajandustootjad toodavad ja põllumajandus on alus äh, piisavale toidule ja tervele ja äh, heale toidule ja äh, mõningad mõtted Prantsuse departamangust, mida te hästi tunnete halduskeskus, kaks tuhat viissada põllumajandustootjat ja kakskümmend protsenti nendest põllumajandustootjatest, nende võlakoorem on saja protsendiga võrdne. nii et tegemist ei ole mitte ainult sissetulekus, vaid selles, et vahendid lahkuvad põllumajandussektorist, on vähem riigipoolset abi, suuremad nõudmised ja piirangud tootmiseks, see on tõeline Molotovi kokteil. ja muidugi majanduskriis on olukorda veel tõsisemaks muutnud, aga meil on tekkinud küsimusi seoses mõningate komisjoni otsustega, mõningate teie kolleegide otsustega ja põllumajandus on pidevalt nagu peenraha erinevates kaup-, kaup-, kauplemises see puudutab kõiki sektoreid, liha, põllu, puuvilju. Peru ja Kolumbia on ohvriks toonud oma kõige kaugemate piirkondade tootjad, aga meie sellist poliitikat ei saa lubada. suur tänu, kallis kolleeg ja lõpetuseks härra Silvestrisse sõnavõtt, teil on kaks minutit, palun tänan, härra volinik, ma olen pärit Lõuna-Itaaliast ja minu piirkonnas toodetakse põhiliselt eh, selliseid tooteid nagu õli, puuvili, köögivile ja eh, komisjoni ja Euroopa tähelepanu on põhiliselt piimale ja lihale suunatud, aga me ei tohiks unustada ka Vahemere piirkonna tooteid. ja selles piirkonnas, eh, kus mina elan, see fenomen, mida me näeme järjest rohkem, on see, et lahkutakse maapiirkondadest, maapiirkonnad muutuvad tühjaks, ei hooldata enam oliivipuid, maa on söötis ja oliivitootjaid nende sissetulekud on tugevalt vä-, vähenenud ühe kolmandiku võrra, kaks eurot liiter on praegu äh, äh, hulgihind ja põllumajandustootjad on võlgades sellepärast, et nad maksavad oma tootmisele peale ja suurtes kaubanduskeskustes äh, müüakse väga madala hinnaga nende tooteid. meil on vaja paremat järelva-, järelevalvesüsteemi, meil on vaja uut kontrollisüsteemi, me peame võitlema selle vastu, et süsteeme muudetakse järjest kiiremaks, äh, keerulisemaks äh, et me ei saa otsetoetusi vähendada tulevases põllumajanduspoliitikas, sellepärast et meie põllumajandus, Lõuna-Itaalia äh, põllumajandus ja Vahemere põllumajandus oleks väga tugevas kriisiolukorras. ja see, kellel on praegu mingisugune maatükk, mida ta harib, ta ei ole mitte seda loteriivõiduna endale saanud, vaid äh, tema isa ja, ja vanaisa on talle selle pärandanud ja ta tahaks selle omakorda oma lastele pärandada. nii et aga nüüd on tal terve rida võlgu ainult, nüüd me peame tõesti energiliselt otsima Euroopas vastust sellele küsimusele, selleks et aidata meie põllumajandust. suur tänu, kallid kolleegid! proua Essaia on palunud üheks minutiks sõna. markkinoiden vakauttamisen tulee olla yksi yhteisen maatalouspolitiikan keskeisistä tavoitteista. suur tänu. hindade stabiliseerimiseks äh,, stabiliseerimine peab olema meie üheks eesmärgiks ühises põllumajanduspoliitikas me vajame tugevaid äh, reegleid. kaks tuhat kolmteist ja aastad peale seda paistavad olevat olema need aastad, kus me peame vabanema piimakvootidest ja teistest erimeetmetest. komisjon juba ütles, et meetmeid hakatakse rakendama juba enne aastat kaks tuhat kolmteist, nüüd oleks aeg kontrollida, kuidas nende uute turumeetmetega äh, saab turgu mõjutada, kuidas me saame abistada ja toetada vastavaid organisatsioone ja kuidas me saame ka neid vastavaid meetmeid läbipaistvamaks muuta. suur tänu! kas keegi soovib veel sõna? üks kolleeg on sõna soovinud. kas te olete soovinud võtta sõna vaba mikrofoni voorus või soovite tõsta sinist kaarti? selge. proua Schroeder. suur tänu, härra president, äh, äh, proua volinik, äh, härra volinik. ma tooksin Saksamaalt mõningad näited, üheksateist tuhat ettevõtet kontrolliti ning see on, need tulemused näitasid, et Saksamaal on olukord äh, äh, vaatamata erinevatele meetmetele väga suurel määral äh, keerulisemaks muutunud. kakskümmend neli protsenti vähem on põllumajandustootjate sissetulekud ühe aasta jooksul niisiis, tootjate sissetulekud on äh, vähenenud kaheksateist kuni kakskümmend neli protsenti, samas töötlejate äh, tulemused ja härra president katkestab. suur tänu ja nüüd saab sõna veel kord härra volinik Tšiolus. komisjoni nimel saab ta siis vastata parlamendiliikmete ettepanekutele, palun, teil on sõna aitäh, president. ma arvan, et see arutelu, mis just asi, aset leidis, näitab meile väga hästi, kuivõrd see piimakriis peab olema meile õppetunniks ja nagu härra Le Foll ütles äh, juba alguses, peame me leidma turu reguleerimismehhanisme ühise põllumajanduspoliitika raames ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist ma usun tõepoolest, et ühine põllumajanduspoliitika, võttes arvesse Euroopa põllumajanduse mitmekesisust, peab olema meede, mis aitab püüelda meie ühiste ühenduse eesmärkide poole ning võimaldama võtta meetmeid, tagamaks, et ühindus, ühine põllumajanduspoliitika mängib seda olulist rolli, mis talle on antud Lissaboni lepinguga, ehk siis tagada turgude stabiilsus ning varustatus tulevased äh, põllumajanduspoliitika meetmed peavad loomulikult arvesse võtma ka muid eesmärke, aga need on põhilised eesmärgid, mida me arvestame. turgude reguleerimismeetmed, mis võimaldavad meil vältida tulevikus äh, suuri hindade ning turgude kõikumisi on meie töö keskmeks ning ettepanekute keskmeks, mis komisjon teeb ühise põllumajanduspoliitika muutmiseks pärast aastat kaks tuhat kolmteist. kinnitan teile, et selle nimel teeme me praegu tööd, ma olen veendunud ning tean, et lisaks otsetoetustele, mida me peame säilitama, arvestades vajalikke kriteeriume, lisaks neile on meil vaja turu reguleerimismehhanisme loomulikult turud peavad saama toimida, toimida ka iseseisvalt, kui nad niiviisi toimivad, aga olen nõus ka siin kõnelejatega, kes ütlevad, et äh, põllumajandussektori eripära nõuab ka riigi sekkumist. see sekkumine peab olema ka ajutine ning selle eesmärk peab olema korrigeerida turu mittetoimimist ja just nimelt seda arvestades koostame ettepanekuid, muutmaks pärast aastat kaks tuhat kolmteist ühist põllumajanduspoliitikat. mõistan väga hästi, et lisaks piimasektorile on ka muid sektoreid, kus on raskusi, köögiviljade ning puuviljade tootmise sektor on sageli samuti väga ebastabiilne ning tootmiskogused samuti puuviljade sektoris viidi paar aastat tagasi läbi reformid ning sellest lähtuvaid õppetunde võtame samuti arvesse, pidades läbirääkimisi äh, tootjate ühendustega. ning ma arvan, et äh, ka sealseid õppetunde võime kasutada muutes sektorites, sest lisaks riigi sekkumisele peame andma tootjatele võimaluse paremini äh, läbi rääkida lepingute osas, paremini fikseerida hindu, paremini tagada tootmise stabiilsus, mis suunatakse turule eralepingute kaudu. nii et ma arvan, et me peame otsima lisaks riigi sekkumisele muid meetodeid, mis võimaldavad turgudel toimida ning mis samal ajal annavad äh, ametivõimudele vahendid sekkumaks juhul, kui turud ei mängi oma rolli sest äh, põllumajandus peab mitte ainult vastama turuvajadustele, vaid äh, tootma avalikku hüve. me oleme kõik sellega nõus ning äh, selle ülesande täitmiseks on vaja vahel turgu aidata. mis puudutab küsimusi, mis on seotud toiduahelaga, meil on vaja läbirääkimisi, vaadatakse, kuidas paremini lisandväärtust jaotada, par-, Euroopa Parlament äh, on siin korraldanud juba arutelusid, äh, komisjon on avaldanud teatisi ning ma arvan, et sellel põhinedes võime välja tulla ettepanekutega. Need peaksid võimaldama leida mehhanisme, mis äh, peaksid võimaldama omakorda tootjatel paremini oma tootmist planeerida ma arvan, et äh, ma olen nüüd käsitlenud enam-vähem kõiki küsimusi, kõiki tõstatatud probleeme. suur aitäh veel kord teile kõigile, et andsite mulle võimaluse siin sõna võtta. see arutelu on alles algamas, ma alutasin, alustasin avaliku ava-, aruteluga enne, kui tegin ettepanekuid äh, ühise põllumajanduspoliitika muutmise osas pärast aastat kaks tuhat kolmteist. ma arvan, et pärast neid arutelusid ning neid tööd, mis äh, parlamendis aset leiavad, neid töid, mis parlamendis aset leiavad, võime sügisel äh, välja tulla teatisega komisjoni poolt ühise põllumajanduspoliitika osas ning teha ettepanekuid, mis annavad usaldust tootjatele põllumajandussektoris, mitte ainult äh, turgude toimimise osas, vaid ka regionaalse tasakaalustatuse osas, aitäh! suur aitäh! lõpetame seega selle arutelu ning ka oma tänaõhtuse istungi. järgmine istung homme, kahekümne esimesel aprillil ning